kuid võib-olla ma panin oma kaardi liialt kiiresti sisse või võtsin ta uuesti välja. et ma sooviksin siis äh, suuliselt selle lisanduse teha. me vaatame selle üle. daamid ja härrad, Rahvapartei ja Sotsialistid ja Demokraadid äh, on äh, siis edastanud taotlused komisjoni liikmete asendamiseks keskkonnakomisjonis härra Ullmann, transpordis härra Koosa ja põllumajandus äh, komisjonis härra Andrieu, kas kellelgi on vastuväiteid, ei ole, siis ka need äh, komisjoni liikmete nimetused on vastu võetud ja see, selle koosoleku protokoll